investeeringute ligimääratlemiseks, kõik on tegelikult ju meie kätes, tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra volinik. ja nüüd ma lõpetan selle mõttevahetuse, hääletus toimub meil homme kell kaksteist kolmkümmend selle raporti üle. nüüd läheme edasi ja järgmine meie päevakorrapunkt on Miroslav Randstorfi raport eh, teemal idapartnerluse kaubandusaspektid ma kõigepealt annan neljaks minutiks sõna raportöörile, palun, härra Randstorf. neli minutit. ma tänan, härra president. kõigepealt ma väljendan suurt tänu nendele kallitele kolleegidele ja komisjoni esindajatele, kes osalesid äh, siin selles töös ja täna on siia veel nii pikalt kohale jäänud ma kõigepealt räägin selle raporti loogikast. eesmärgiks on edendada ja tugevdada õigusriiki ja kodanikuühiskonda idapartnerluse riikides. ja me töötasime üheskoos ja koostasime sada nelikümmend kaks muudatusettepanekut ja me hõlmasime Äh, need muudatusettepanekud ka kompromissettepanekutega ja seda veel lausa viimasel minutil. ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kolleegid valmistasid ette kaks suulist muudatusettepanekut, härra Kutaš sotsiaaldemokraatide nimel koostas need kaks muudatusettepanekut, mis on minu jaoks vastuvõetavad, ma saan nendega nõustuda, nende kahe muudatusettepanekuga ja ma selgitan ka, miks jah, tõepoolest, need eh, kõikehõlmavad põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud on väga tähtsad, aga meil on ka teisi strateegiaid ja ma olen ettepanekutega päri, mis sest, et nad ka viimasel hetkel meile esitati. nüüd, mis puudutab Gruusiat siis eh, ka selle kohta härra Kutas tegi ettepaneku sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. Gruusiat on süüdistatud selles, et ta rikub laste õigusi ja kasutab laste tööjõudu. jah, meil ei ole võib-olla küll tõendeid eh, selle kohta avalikkuse ette tuua, aga laste õiguste kaitsmine on minu esmane prioriteet ja mul ei ole midagi selle vastu, et see muudatusettepanek, see suuline muudatusettepanek härra Kutaselt ka vastu võtta. aga ma pean ütlema, et Gruusia oma presidendi härra Saakašvili on presidendiks ja tema on USA väga hea sõber ja ta on austatud demokraat. ja teda on siingi vastu võetud Euroopa Parlamendis väga soojalt. Teile ehk meenub see aeg, kui ta pidas siin parlamendis kõne. nii et nii palju selle raporti kohta. ja lõpetuseks. parlamentaarne kõne peab olema nagu naiste seelik piisavalt pikk, et teemat katta, aga piisavalt lühike, et provotseerida atraktiivsust. ma tean, et ma ei ole seda ideaalset eesmärki suuteline täitma. And... ma tänan, härra Randstorf, meil on kolm sõnasoovi nüüd vaba mikrofoni rubriigis ja me saame alustada härra Migalskiga. panie przewodniczący! E, szanowni państwo! E, ja się ogromnie cieszę że ten ma tänan härra president mu daamid ja härrad mul on suur heameel selle üle et meil on nüüd võimalus arutada seda teemat siin raportis on terve rida väga tähtsaid mõtteid e, siin räägitakse Venemaast, öeldakse, et Venemaa oli selle vastu, et pidada läbirääkimisi, mis võinuks negatiivseid tagajärgi äh, talle omada. see on väga tõsine deklaratsioon ja siis on siin veel mitmeid seisukohti riikide osas. Gruusia näiteks, olukord on seal pisut parem, teistes jälle nagu Valgevenes on olukord vähem hea ja me oleme selle pärast mures. aga koostöö on ülimalt tähtis. peale poliitilise koostöö ja sotsiaalse koostöö on see tähtsuselt järgmine, nii et tehkem koostööd nende riikidega. Madam Tikau. proua Tikau on järgmine. ma tänan, proua president, volinik. ma arvan, et täht-, tähtis on tugevdada Euroopa Liidu ja idanaabrite koostööd, eriti mis puudutab teadusuuringuid, tööstust, IT-d, VKE-sid ja nii edasi valdkondi. ma toetan seda, et Ukraina, Ukraina ja Moldova on ühinenud energiaühenduse leppega, sest see aitab Euroopa Liidul tak-, saavutada oma energiaga varustatuse eesmärke ja tugevda meie energiakoostööd nende kahe riigiga. ma tervitan koostööd Euroopa Liidu ja Ukraina vahel energiavaldkonnas, sest nii me integreerime Ukraina paremini sellesse valdkonda ja parandab see ka energiainfrastruktuure ja vaja on Euroopa Liidu strateegiat välja arendada ka Musta mere kohta, arvestades seda Euroopa Euroopa Liidu välispoliitika suunda ja väljavaateid. sellel piirkonnal on väga tähtis osa etendada meie energiaallikate mitmekesistamise vallas. tänan, härra Sikerski. härra president, mu daamid ja härrad. tähtis on, et Euroopa Liit toetaks meie idanaabreid ja nende Euroopa Liidu püüdlusi, me peame julgustama neid integreeruma Euroopa Liiduga, me peame julgustama neid poliitilist ja majanduslikku integratsiooni taotlema. ja kui me nende riikidega, kui partneritega koostööd teeme, siis on meil edu. väga tähtis tähtis on rõhku panna majanduse ja kaubanduse koostöös tõusvale tulule. praegu on Euroopa Liit majanduskriisis ja me kujundame oma uut strateegiat välja lõunanaabrite suhtes ja seda arvestades ma usun, et me peame rõõmuga tervitama uut lepingut Ukrainaga liberalizarea progresivă ma tänan kaubanduse liberaliseerimine idapartneritega äh, on väga tähtis meie koostööks, see võib anda suure panuse meie majanduse taastamisse, aga ka demokraatlikesse reformidesse nendes riikides ja meie energiaga varust-, varustatuse kindlusesse. Musta mere strateegiat ma kutsun teid üles võimalikult kiiresti välja pakkuma ja idapartnerluse riigid tuleks meie energiainfrastruktuuriga ühendada. me oleme olnud väga aktiivsed, meil Kesk-Aasia gaas tuleb Gruusia kaudu ja Musta mere kaudu meil on mõned projektid ka Moldovaga, gaasitorud, elektri, ülekandeliinid selleks, et Moldova süsteemid meie süsteemidega ühendada. ja viimane on härra Paška. ma tänan, härra volinik. kui me räägime idapartnerlusest, siis tihtipeale me üritame õpetada oma partnereid, kuidas nad peaksid oma riike juhtima, aga meie koostöö majanduslik potentsiaal on midagi, mis on meil seni kasutamata. Ukraina on meie kõige tähtsam idanaaber ja suurem avatus koostöös selle idanaabriga võib anda Euroopale tubli majandusliku impulsi. ma olen kindel, et kui me suudaksime üle saada viisaprobleemidest, siis väga palju ukrainlasi oleksid valmis tulema Lõuna-Euroopasse, Itaaliasse või Hispaaniasse ja kindlasti tahaksid nad tulla turistidena. ja see looks juurde töökohti nendes Euroopa piirkondades. teisest küljest äh, tugev keskklass Ukrainas saab omale lubada Euroopa toodete ostmist, aga samas on väga palju tõkkeid, neil ei ole juurdepääsu meie toodetele. me peame need tõkked kaotama ja toetama kaubavahetust, tänan. suur tänu ja nüüd siis arutelu lõpuks saab sõna volinik Kallas. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on hea meel arutada teiega Euroopa kaubanduspoliitikat idanaabrite suhtes. ma tahaksin tänada raportööri härra Randstorfi, et ta eh, niisuguse algatusega välja tuli. ma tahan tänada ka eh, kõiki parlamendiliikmeid, kes aitasid kaasa selle teksti koostamisel. siin ei käsitleta mitte ainult kaubavahetust, vaid koostööd ka teistes valdkondades, eh, näiteks mm, mm, tolli eh, töö parandamist, investeeringute kaitset, eh, siis taimekaitset, sanitaartingimusi ja nii edasi. nagu te teate, on just need eh, fütosanitaaraspektid olnud väga olulised meie kaubavahendu-, kaubavahetuses. läbirääkimised eh, põhjalike ja laiaulatuslike kaubanduspiirkonda hõlmavate lepingute osas eh, lõppesid detsembrikuus ja siis neli neli riiki otsustasid parafeerida need juulikuuks ja tekstid on lõpetamisel. praegusel hetkel on Ukraina äh, väljaku poolel pall, nemad peavad looma poliitilised tingimused. ja äh, oluline on, et just need põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkond hõlmavad lepped oleksid ratifitseeritud enne assotsieerimislepingut. selle aasta esimesel poolel on tehtud edasiminekuid ka eh, kahepoolsete suhete osas eh, Gruusia, Moldova ja Armeeniaga assotsiatsiooni mm, lepingute mm, osas on ka saavutatud teatud e-, edasimineku tänu sellele e, tööle, mis on tehtud viimastel aastatel. ja meie koostöötase on säilinud. aga siiski, praegu me oleme alles pika tee alguses ja komisjon on valmis järgima ka nende puhul sama eh, tegevuskava nagu teiste idanaabrite osas. WTO liikmelisus partnerriikides on üks eeltingimus eh, meie eh, tugevdanud, tugevnenud kaubandssidemetele me peame arvestama eh, tõeliste, eh, oma partnerite tõelist võimekust eh, DCFT-de lepingute elluviimisel. ja praegusel hetkel on nendel meie partneritel natukene puudus sellisest võimekusest. aga me ei saa oma partnerite tegevust lahutada ka eh, laiemast poliitilisest tegevusest. Eh, selline poliitiline sõnum puudutab eh, kõiki meie partneid. see on ka üks idapartnerluse aluspõhimõtetest, just nimelt põhjalikud ja äh, laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkondi hõlmivad lepingud on assotsieerimislepingute aluseks. arvestama peab äh, inimõiguste olukorda ja, äh, ja korralik inimõiguste olukord võimaldab osaleda üldse idapartnerluses Eh, raportöör härra Ramstorf on välja toonud olulised punktid, öelnud, et eh, Euroopa Parlamendil on samasugused vaated eh, idanaabritega kaubanduse suhtes, nagu on komisjonil ning see näitab, et Euroopa Parlament on tõepoolest pühendunud sellele, et me looksime tugevad kaubandussidemed Eh, meie idanaabritega ja ma toetan ka väga seda, mida Euronest on teinud selles vallas. komisjon on täiesti nõus, et meil peab olema väga ambitsioonikas eh, kaubanduskava idanaabritega ning me tõepoolest oleme valmis niisugust agendat ellu viima aga tegelikult see ülesanne ei ole üldse kerge ja sellepärast on oluline, et komisjon ja Euroopa Parlament töötaksid selles vallas käsikäes. suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja eh, praegusel hetkel me selle teema lõpetame ja homme kell kaksteist toimub, kaksteist kolmkümmend toimub hääletus ja nüüd me oleme jõudnud tänase päevakorra viimase punktini. see on Euroopa